Äh, nõukogu kaksteist ühispositsiooni ja selle juurde kuuluvad ähm, põhjendused ja komisjoni äh, avaldused äh, on meieni jõudnud, nende pealkirjad leiate tänase istungi protokollist, nii et tähtaeg hakkab jooksma homsest, kuueteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksa ma äh, teavitan teid, et Marko, Marko Capoto, Thomas Mann, äh, Charles Tannoki ja Helga Trüppeli